Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. tere päevast, daamid ja härrad. tere päevast, kolleegid. ma arvan, et peaksime oma tänase koosolekuga alustama riigikomisjonis. kõigepealt äh, siis kinnitame päevakorra, kas kellelgi on mingisuguseid ettepanekuid päevakorra osas? paistab, et ei, aitäh siis on päevakord kinnitatud. järgmiseks protokolli kinnitamine üheteistkümnenda kuni neljateistkümnenda jaanuaril toimunud koosoleku protokoll ning äh, meie ühiskoosolek Kooteri komi-, komiteega kahekümne viiendast jaanuarist. ning äh, protokollid on kättesaadavad veebis, nagu mäletate, me enam ei trüki neid välja. kui kellelgi mingisuguseid vastuväiteid ei ole tänase koosoleku jooksul, siis on ka need protokollid kinnitatud. nii ühed teadaanded, mul ei ole täna erilisi teadaandeid, nii et saan kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde Euroopa Investeerimispanga grupi rolli läbivaatamine Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas. see on meie esimene sisuline päevakorrapunkt täna pärastlõunal ning äh, selle raames siis tutvustatakse äh, uuringu äh, tulemusi, mis puudutas Euroopa Investeerimispanka selle viis läbi Euroopa Poliitikauuringute Keskus koostöös Strathclyde'i ülikooliga selle uuringu eesmärgiks on põhjalikult analüüsida seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, eesmärkide saavutamisel on aidanud kaasa investeerimispanga meetmed ning eh, selle tulemused on, et eh, aastal kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmkümmend investeerimispanga roll ühtekuuluvuspoliitikas oluliselt suurenenud ja ka uue programmi tööperioodi jooksul äh, see jätkub. ei ole äh, piisavalt äh, veel uuritud seda, milline on investeerimispanga rollide kuuluvuspoliitika siin ning uuringus tehakse ettepanek, et parandada riigikomisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahelisi institutsioonilisi suhteid. meiega on täna siin kaks inimest, kes äh, siis vastutavad selle uuringu läbiviimise eest, professor John Butler ja härra Arno van der Svet, mõlemad Strathclyde'i ülikoolist. meil on aega umbes üks tund selle päevakorrapunkti jaoks. kõigepealt annaksingi sõna meie külalistele, et nad annaksid äh, äh, lühikese ülevaate umbes siis kümme-viisteist minutit ja seejärel on sõna aruteluks liikmetel. niisiis, härrasmehed, kes teist alustavad? härra Pahtler, palun. suur tänu, proua esimees ja komisjoni liikmed, suur tänu selle eest, et meil on võimalus täna äh, tutvustada oma uuringut, minu nimi on professor John Butler ja minu kõrval istub härra Arno Vander Svet, kes siis juhtis selle uuringu läbiviimist, mida täna tutvustame, ehk äh, siis äh, Euroopa Investeerimispanga klubi roll Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas. selle uuringu kontekst, millele ka esimees lühidalt viitas, oli see, et Euroopa Investeerimispanga roll ühtekuuluvuspoliitikas on nii otseselt kui kaudselt suurenenud, viiakse läbi väga palju erinevaid tegevusi, pakutakse erinevaid teenuseid, laenamine, võimekuse äh, suurendamine, äh, nõu anda, äh, nõustamine ja muud ülesanded see suurenev roll viib äh, erinevate küsimusteni, millele püüdsime leida vastust sellel äh, uuringu käigus. kõigepealt me soovisime äh, selgeks teha, mida täpselt investeerimispank teeb ühtekuuluvuspoliitika parandamiseks ja sellest siis omakorda tuleneb küsimus, kas see tegevus on ka efektiivne ühtekuuluvuse vallas teiseks, kui läbipaistev, äh, äh, kui läbipaistvad on investeerimispanga tegevused, kui nähtavad nad on ning äh, edasi institutsioonide vaheliste suhete küsimus, suhted komisjoni ja investeerimispanga vahel ning Euroopa Parlamendi ja investeerimispanga vahel äh, mis puudutab siis ühtekuuluvuspoliitikat ja sellest omakorda tuleneb küsimus, milline on äh, siis äh, Euroopa Parlamendi roll ühtekuuluvuspoliitikas, eelkõige siis ka reeglikomisjoni roll, nii et need küsimused olid siis äh, meie uuringu aluseks ja seal vastavalt on ka meie tänane ettekanne struktureeritud. juhiksin tähelepanu sellele, et tegemist on äh, aruande kavandiga alles, äh, siin on veel redaktsioonilist tööd vaja teha, eriti võttes arvesse institutsioonide kommentaare ja mis on ka eriti oluline, teie komisjoni tagasisidet ning kommentaare. ja viime siis äh, raporti lõpule võimalikult varsti pärast tänast koosolekut. nüüd annaksin sõna oma kolleegile et ta tutvustaks meile seda, selle, seda raportit sisuliselt. suur tänu, John, aitäh, esimees, aitäh kõigile liikmetele, et olete meid siia kutsunud, et meil on võimalus tutvustada oma uuringut. kõigepealt paar sõna metoodika kohta. lähtepunktiks oli oluline oluliste akadeemiliste seadusandlike poliitika tekstide läbivaatamine, sellele järgnes siis finantsinstrumentide metaanalüüs aastal kaks tuhat seitse kuni kolmteist, milles eh, puhul siis investeerimispangas oli oma roll mängida ja eelkõige eh, siis keskenduti just finantsinstrumentidele eh, edasi veebis läbi viidud küsitlus, kus siis küsitleti kahekümne kaheksas liikmesriigis kõrgemaid ametnikke, kes olid vastutavad nende meetmete läbimise eest, me saime kokku üheksateist vastust küsitlusele edasi institutsioonide vahelised äh, suhted äh, komisjoni, parlamendi, investeerimispanga vahel, seda siis analüüsi, analüüsisime osaliselt struktureeritud intervjuude kaudu. ja olles kõik selle kogu, kogunud, siis sünteesisime sellest äh, oma raporti ning koostasime ka mõned soovitused. nüüd Euroopa Euroopa Investeerimispanga äh, roll ühtekuuluvuspoliitikas, äh, me struktureerisime selle nii, et siin on neli erinevat teemavaldkonda, need on küll osaliselt kattuvad. kõigepealt äh, investeerimispank on algusest peale ühtekuuluvuspoliitika raames pakkunud laene. investeerimispank pakub erinevaid laene mis on ka raportis ära toodud, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga tegemist nüüd otse, laenudega, keskpikkade laenudega, raamlaenudega, üldiste laenudega. ja eriti olulised on need raamlaenud, eh, need on siis struktuuriprogrammide laenud. ja need on siis struktuurifondide programmi, eh, programmides ära edasi, võimekuse tõstmine, eh, see tähendab eh, siis kohati konkreetset tehnilist abi, näiteks projektide elluviimisega tegelevad üksused ja nüüd konkreetsemalt ühtekuuluvuspoliitika puhul kahe tuhande viiendal aastal siis loodi Jaspers programm, mis on siis mõeldud toetamaks Euroopa piirkondi ning Jaspers äh, pakub sõltumatut äh, nõuannet äh, paljudele Euroopa riikidele, et aita läbi viia kõrgkvaliteediga programme. ja teine algatus kahekümne seitsmendast aastast on Jasmine, mis siis aitab lisaks äh, mittepankadest finantsinstituutidel äh, oma võimekust tõsta ja mikrokrediidi äh, programm tõhusamaks muuta. ja siis on veel finantsinstrumentide kompass, mis siis äh, Äh, annab ülevaade kõigist finantsinstrumentidest. kolmandaks äh, siis nõustamisteenused. see roll on äh, ka laienenud. ja mis puudutab programmide perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, siis sellel perioodil Äh, loodi Jeremy äh, projekti ja siis äh, viidi läbi ka teostatavusuuring, mis on siis Jessica algatus. ning investeerimispank on siis ka arendanud välja metoodikat, et projektide teostatavust paremini hinnata ja pakub ka abi äh, teistele organisatsioonidele äh, selliste mõjuanalüüside läbiviimiseks ja lõpetuseks äh, siis investeerimispangal on ka mandaat äh, haldusfondide kasutamiseks, see on siis äh, mandaadi haldamine nii-öelda. nii et Äh, praegusel hetkel on see siis eelkõige linnalise arenguga seotud projektid ning kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat äh, siis äh, lisandub veel VKE algatus, milleks saab kasutada Euroopa Liidu tasandi instrumente. nüüd finantsinstrumendid konkreetsemalt. investeerimispanga töö keskendubki eriti finantsinstrumentidele lühidalt Ehm, tegemist eh, on siis eh, tagasimakstava rahalise abiga, siis laenud, eh, tagatised, omakapital, erinevad sellised instrumendid ja neid võib siis rakendada kas otse või läbi fondide, haldusfondide siis, mis luuakse eesmärgiga äh, anda tuge rakendusprogrammide läbiviimiseks. nagu näete slaidil, siis finantsinstrumentide olulisus regionaalpoliitikas on suurenenud Äh, programmide perioodist, programmide perioodi üheksakümne neli kuni üheksakümmend üheksa oli see siis äh, viissada seitsekümmend miljonit, kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus juba üks koma kolm miljardit ja kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist seitseteist miljardit ning äh, aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend arvatavasti tõuseb see summa kahekümne nelja miljardini. finantsinstrumentide suurem kasutamine on viinud ka investeerimispanga sõnaselgesse ka kaasamiseni ühtekuuluvuspoliitikasse. enne kahe tuhandet aastat ei olnud mingisuguseid kirjalikke sätteid investeerimispangal oleks võimalik struktuurifondide äh, kasutamises osaleda, vaid sai ainult pakkuda rahalist abi struktuurifondide kõrvale ja kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus oli see, oli olukord sarnane, kuid äh, siiski sai äh, pank ka mandaadi nõustamiseks. Äh, programmi dokumentide koostamise osalemiseks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, sai siis investeerimispank selgema rolli finantsinstrumentide äh, kasutuselevõtul. ja siis äh, Jessica Jeremy ja Jaspers programmide kaudu, mille sai investeerimispank veelgi selgema rolli enne kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend saab investeerimispank veelgi suurema äh, rolli nii finantsinstrumenti kui ka Euroopa Liidu tasandi instrumentide kasutamisel. ning samuti on äh, see kõik sätestatud ka määruses. selles kontekstis on oluline välja tuua, et kuigi EIP vastutus on suurenenud, mis puudutab finantsinstrumendi kasutamist ühtekuuluvusvõidikes, siis struktuurifondide kasutamine jääb siiski komisjoni liikmesriikide ühisesse pädevusse. nüüd, kui tulla EIP efektiivsuse juurde, mis, mis puudutab äh, nõustamist ja võimekuse tõstmist nüüd äh, selle kohta on läbi viidud ka analüüs Tšetšika ja Jeremy äh, raames. meie analüüs näitab, et EIB-i e soovitused, mis siis välja töötati nende programmide raames, neid ei ole alati järgitud kohalike omavalitsuste poolt ja mõned on äh, või on äh, kuulda ka kahtlusi selle kohta, kas äh, need programmid on efektiivsed, eriti võttes arvesse nende kulutõhusust. kui võib öelda, et tegemist on sellise esimese sammuga, et hinnata haldavaid äh, asutusi ja et luua konsensust lähenemise osas. oluline teema, mida mainida, on ka äh, näiv äh, huvide konflikt, et äh, kui investeerimispank siis ühelt poolt viib läbi mõjuhinnanguid ja nõustab ja samas võib olla ka fondihaldur ja selle kohta võib öelda, et Jeremy ja Jessica äh, programmid on algatusel, kõik need struktuurid on veel arengus ja lisaks lõpp, kokkuvõttes oli see ikkagi liikmesriigi haldav asutus, mis otsustas fondi struktuuri üle sellele, kes on fondihaldur. ja lõpuks EIP on, on, tuleb toime selle topeltrolliga seeläbi, et paljud tegevused annab üle teistele asutustele ja samuti viib läbi eksante hinnanguid finantsinstrumendi komp-, kompassi puhul. nüüd mis puudutab mandaadi haldust, siis äh, selle kohta on vähe andmeid suhteliselt lühikese aja jooksul, mis neid finantsinstrumente on kasutatud nüüd liikmesriikide edastatud äh, andmete järgi vähemalt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal EIB vahendite ärakasutamine madalam võrreldes teiste haldusfondidega, mis ei ole EIB fondid. kuid see võib tuleneda sellest, et neid vahendeid kasutatakse eelkõige liikmesriikides, millel on madalam võimekus või mida majanduskriis eriti raskelt puudutas, see on viinud viivitusteni ja teine võimalik seletus on, et et, et finantsraamistik kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist kujutas endast eriti suurt väljakutset just investeerimispangal. aastal kaks tuhat viisteist on ka vahendite ärakasutamine oluliselt suurenenud, see on tõesti näha andmetes sellist olulist tõusu. mis puudub halduskulusid, siis jällegi kokkuvõte raportitest, mis liikmesriigid on saatnud, on näha, et eh, need kulud on võrreldavad teiste haldusfondidega, samas EIF-i hallatud fondide puhul on need kulud kõrgemad EIF-i e ja teiste haldurite hallatud äh, fondide vaheline erinevus võib tuleneda sellest, et kasutatakse erinevaid äh, äh, siis finantstooteid ja samuti võivad siin oma rolli mängida mõned riikide eri, eripärad, riikide erinev suurus ja nii edasi. mis puudutab äh, efektiivsust äh, laenamisel, siis äh, EIP-l on oluline äh, roll, praegu on ta kaks rolli, kõigepealt siis investeerimispank, kes peab siis säilitama oma kolmekordse A reitingut rahvusvahelistel turgudel, see võimaldab pakkuda siis laene madalamate madalama kuluga ja teiseks äh, peab ta järgima laiemaid Euroopa poliitika eesmärke äh, ning äh, panga tegevus ka peegeldab seda topeltrolli. aastal kaks tuhat seitse kuni kolmteist oli kogu oli siis kogu investeeringud Euroopa Euroopa ühtekuuluvuspoliitikast nelikümmend seitse miljardit eurot ja siin on ka ära toodud äh, need äh, riigid, kes sellest äh, kasu said põhiliselt. EIP äh, mängib siis olulist rolli nende kulutuste juures, kuid on läbi viidud väga vähe akadeemilisi uuringuid EIB mõju kohta, selle arendu kohta, eriti ühtekuuluvuspoliitika osas. Nende projektide ja programmide laenutase, äh, mis on siis äh, rahastatud ühtekuuluvuspoliitikast, äh, ei ole väga põhjalikult uuritud. nüüd vaatame mõndasid liikmesriikide vastuseid küsitluse üldiselt on EIP ja EIF oma rolli täitnud selliselt, et liikmesriigid on üldiselt rahul, nõustamis- ja võimekuse tõstmise tegevuste puhul oli siis rahulolu umbes neli eh, siis skaalal ühest viieni. samuti fondi halduri äh, rolli, äh, rolliga oldi üldiselt äh, rahul, kuigi rahul oli kergelt madalam. ja vastajatel paluti siis ka välja tuua need valdkonnad, mis saavad eriti palju kasu EIB tegevustest ja, ja siin siis näete seda graafikut, siin on koondatud need vastused ja nagu näeme, siis eelkõige juurdepääs kaasrahastusele ning EIB analüütiline äh, tugi oli need kaks, mida peeti kõige olulisemaks. samuti palusime vastajatel välja tuua mõned äh, põhilised äh, väljakutsed ja seal toodi siis välja keerukad reeglid, eeskirjad, mis puudutab finantsinstrumente siin tuleb muidugi öelda, et EIB peab muidugi tegutsema vastavalt määruse sätetele. Nad ei loo neid reegleid ise, kuid reeglite keerukus võib mõjutada seda, kuidas liikmesriikides EIB-d nähtakse. kõrged haldustasud ning Äh, siis äh, juurutamise kõrge, äh, kõrged kulud olid samuti probleem, mida välja toodi. nüüd finantsinstrumendid on tihtipeale väga tehnilised ja see, see, sellepärast tekib ka küsimus, et siis kogu nagu tegevuse läbipaistvuse kohta EIB-l on väga, EIB on väga sõltumatu äh, Äh, Euroopa institutsioonilises raamistikus, kuid see ei tähenda muidugi, et ta ei peaks kinni pidama Euroopa õigustikust või et ei teostataks järelevalvet. EIB on viimastel aastatel äh, läbipaistvust püüdnud parandada, samuti parandada või rakendada kaasamispõhimõtet Euroopa Parlament tahaks äh, sellegipoolest äh, mõndasid äh, elemente panga läbipaistvuspoliitikas veel parandada, eelkõige Ehm, mis puudutab äh, laenude äh, majanduslikku ja sotsiaalset mõju. liikmesriigil on üldiselt äh, positiivne suhtumine EIB toodete ja teenuste pakkumise läbipaistvuse kohta, aga nagu näete, siis on tulemused kohati päris erinevad, lähevad mitmes erinevas suunas nüüd, kui vaadata Euroopa Parlamendi, Euroopa Investeerimispanga suhteid, siis Euroopa Parlamendis on siis eelarve kontrolli komisjon ning äh, majandus- ja rahandusküsimuste komisjon vastutavad EIB järelevalve eest, iga-aastane aruanne annab siis äh, ülevaate panga äh, tegevustest ja on siis järelevalve aluseks Äh, kuid mis puudutab äh, siis järelevalvet just ühtekuuluvuspoliitika kontekstis, siis äh, see toimub ainult kohati. hetkel on siis sellest vastutav regikomisjon, regikomisjoni järelevalve e IP üle on ainult osaline. mis puudutab ametlikke kontakte, suhete Riigikomisjoni ja EIB vahel, siis ta on üsna piiratud ja kindlasti oleks siin äh, võimalik äh, läbi viia aktiivsemat dialoogi ja infovahetust. nüüd EFSi loomine, mille juurde ka peagi tulema, on viinud EIB tegevust äh, vastu suurema huvi üles näitama mis on muuhulgas korreegikomisjoni poolt. mis puudutab komisjoni ja investeerimispanka, siis kõrgetasemelised äh, suhted nende vahel on äh, siis äh, panga põhikirjas sätestatud komisjon on nii haldusnõukogus esindatud kui on ka suur osanik ning on sätestatud, et komisjoni tuleb teavitada igasugustest rahastus- ja laenutegevustest. siiski meie uuring näitab, et äh, neid projekte seatakse väga harva kahtluse alla komisjonis, komisjoni poolt. et see võib viidata ka sellele, et teatavatele teemadele ei pöörata piisavat tähelepanu nüüd, mis puudutab haldustasandit, siis on suhtekomisjoni ja EIB vahel oluliselt edasi arenenud ja üldiselt eh, mõlema institutsiooni meeles positiivses suunas. kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhat, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eh, perioodi alguses oli eh, olukord suhteliselt tasakaalustamata, EIB-l oli äh, Äh, küllalt suur kogemus finantsinstrumentide kasutamisel, samas aga äh, oli võib-olla äh, raskusi ühtekuuluvuspoliitika ja raamistiku nüansside tundmisega. kuid selle aja jooksul on siis suudetud ka ähm, tehnilist ja poliitilist teadmist vahetada, mis on viinud olukorra paranemiseni. võib öelda, et on ka teatav selline kultuuriline äh, lõhe, mis on küll paranenud, kuid on veel arenguruumi samuti tekitavad äh, kohati probleeme prioriteedid EIB jaoks on komisjoni prioriteedid oluline osa anda otsustamis langetamise struktuuris, samas kui komisjon, komisjoni jaoks on oluline eelkõige, et äh, projektid aitaksid kaasa poliitika eesmärkide saavutamisele. ja lõpuks siis äh, periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda. EIB oluline roll finantsinstrumentide elluviimisel Äh, neil aastatel ei ole veel päris selge. mõnedel liikmesriikidel on ähm, väga head suhted EIB-ga ja nad sooviksid ka praeguse programmi äh, perioodil seda jätkata, teised äh, soovivad äh, siis äh, tegevuste laiendamist näiteks äh, Rootsi, Eesti, Soome, aga ja ka mitmed Prantsusmaa piirkonnad sooviksid seda. kui vaadata EFSI algatust, mis on ühisinstrument ja püüab ära kasutada sünergiat olemasolevate VKE toetamisprogrammide vahel äh, riiklikul ja Euroopa tasandil ning äh, COSME Horisont kaks tuhat kakskümmend EFSI ja EIB instrumendi vahel. ja saame siis kasutada riiklikke äh, programme ning ka erarahastust. EIB on äh, mänginud väga olulist rolli VKE algatusega koordineerimisel ning äh, kom- haldab äh, kaudselt äh, seda programmi tegevjuhtimine ka EIB kätes ning liikmesriigid sõlmivad lepingu EIB-ga. rahaliste vahendite ärakasutamine on aga olnud oluliselt madalam, kui loodeti viis riiki, Bulgaaria, Itaalia, Malta, Rumeenia, Hispaania on VKH äh, algatuse äh, siis äh, nõustunud osalema, ka Soome on avaldanud valmisolekut seda teha, kuid praegusel hetkel tundub, et algatusel on umbes üks koma kaks miljardit eurot EFSI rahastust, mis on siis umbes viisteist protsenti üldlävend, mis on kaheksa koma viis miljardit vastavalt siis CPR-i määrusele. nüüd EFSI on toonud kaasa selle, et ähm, EIP tegevuse vastu tuntakse rohkem huvi ka teistes äh, parlamendikomisjonides. EIP oluline osalus EFSis tähendab, et äh, kõigi EFSi programmide äh, puhul on vajalik ka EIP heakskiit ning EFSis on ette nähtud ka väga põhjalikud ähm, siis ähm, aruande, aruandluskohustus ka Euroopa Parlamendile mitmed autorid on äh, ka välja toonud, et EFSi eesmärgiks on pigem tõhusus, mitte siis äh, võrdsuse saavutamine, eesmärgiks on jällegi rahastada kõige äh, olulisemaid projekte, ei lä-, mitte ei lähtuta niivõrd piirkondade vajadusest, samuti on avaldatud muret, et EFSi rahast-, EFSi rahastus võib tõrjuda välja muud äh, rahastusinstrumendi ja samuti on ähm, avaldatud äh, mured erinevate õigusraamistike üle ja nüüd äh, annaksin sõna Kitchenile. aitäh, ma tahaksin koguda sellest, mis olid siis uuringu tulemused äh, ja ähm, ka mõned soovitused. Uh, esiteks, see, mida me juba alguses ütlesime, see, kuidas Euroopa Investeerimispanga roll on kasvanud, algselt tegeleti laenamisega ning järk-järgult on hakatud haldamise, analüütika ning nõuandmise ja suutlikkuse ülesehitamisega tegelema ja kõik see on oluliseks osaks ühtekuuluvuspoliitikast. üks küsimusi, mis me tõstatasime, seisnes selles, et kui hästi ei EIB on toiminud äh, ja kui tõhus on olnud tema tegevus äh, ühtekuuluvuspoliitikas. liikmesriikide küsitlus äh, näitab, et lisaväärtus on suur samuti on tõendeid hinnangutest, aga need hinnangud peaasjalikult hindavad üksikuid ettevõtmisi nagu Jessica või Jeremy. üheks probleemiks, äh, mis takistab saada terviklikku pilti Euroopa Investeerimispanga tegevusest, ühtekuuluvuspoliitikas, on seisneb selles, et, et me ei suuda mõista täpselt, kuivõrd, kuivõrd palju see on kaasa aidanud, kuna ta tegevus on väga hargnenud. nüüd, mis puudutab läbipaistvust ja Euroopa Investeerimispanga tegevuse jälgitavust, siis Euroopa Investeerimispank peaks parandama ennast kõigis neis valdkondades ja seda näitas ka eh, liikmesriikide küsitlus kuid ilmselt on vaja paremini mõista olukorda, saada süsteemsemalt äh, raporteid, äh, analüüsi ja ülevaadet. ja siin on nüüd siis need soovitused, mis me raportis teeme. neljas kategoorias on nad välja toodud, äh, ametlik järelevalve, parem mõistmine teiseks, mis puudutab kontrolli, siis läbi regi komitee me peaksime rohkem aruandlusele rõhku panema ja see aitaks äh, siis paremini mõista EIB rolli ja see vastab siis ka komitee arvamusele aastast kaks tuhat viisteist ning samuti peaks lisatama siis iga-aastasesse aruandesse peatükk äh, ühtekuuluvuspoliitikas osalemise kohta. lisaks kontrollile tuleks paremini mõista seda, mida EIB teeb, seda saab saavutada läbi parema ja toimiva dialoogi EIB ja parlamendi vahel, see aitaks siis paremini mõista EIB panust ühtekuuluvuspoliitikasse. mis puudutab äh, suhteid parlamendi ja komisjoniga, siis äh, siin saab äh, suhteid tugevdada poliitilisel tasandil. regikomitee külaskäikude abil näiteks EIB-sse nagu ka Euroopa Keskpanka samuti peaks EIB oma tulemusi tutvustama ka seoses ühtekuuluvuspoliitikaga. edasi seminaride ja ateljeede korraldamine haldustasandil, see aitaks paremini näha, millega NIB tegeleb. edasi oleks vaja detailsemaid uuringuid, kus keskendutakse konkreetsetele teemadele, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamist. samuti personali töölevõtmine. ja läbi selle peaks tagatama siis teadmistepõhisus erinevates teenistustes ja viimaseks äh, algatusraportid, kus käsitletakse Euroopa Investeerimispanga rolli ühtekuuluvuspoliitikas. Äh, akadeemilisel tasandil tuleks samuti rohkem äh, teadustööd teha, kuid mõned valdkonnad on sellised, kus oleks eriti vaja seda selleks, et äh, täita mõningad teadmiste lüngad, mis on tekkinud. ja siin me ei taha mitte ainult äh, regi äh, komisjonis ning parlamendis rohkem debatti, vaid ka teadusringkondades, kus ei ole siiani samavõrd tähelepanu pööratud EIB-le kui teistele Euroopa institutsioonidele. ja samuti me soovitame rohkem EIB rolli uurimist ühtekuuluvuspoliitika programmeerimistsüklites. see puudutab siis projektide väljavalimist, nende toimimise jälgimist ja nii edasi. ning äh, samuti konkreetselt siis juba laenutegevuse kohta ka mis on olnud siis EIB laenumistegevuse tagajärg ja kuidas on läbi selle osaletud projektides äh, ka ühtekuuluvuspoliitika toetades. ja viimaseks Euroopa strateegiliste investeeringute fondi mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja samuti samuti oleks siis seda vaja detailsemalt vaadelda. suur aitäh tähelepanu eest! For... suur aitäh selle väga detailse aruande eest! ja nüüd, head kolleegid, sõna on teil. mul on siin juba üks kõneleja, proua Maletitš ja siis härra Van Nistelrooy. jah, suur aitäh! tahaksin ütelda, et teie soovitused on tõesti väga head, suur aitäh selle uuringu eest. mulle meeldib väga, et te mõistate, et on vaja analüüsida olukorda liikmesriikides ning on vaja parandada ka EIB tegevuse nähtavust. ning samuti muuta nähtavamaks Euroopa Parlamendi osalus EIB tegevuses mind üllatas aga see, et ühtekuuluvuspoliitika kaasrahastamise kohta ei ole ülevaadet. see on kindlasti midagi, mida meil on vaja. aga meil oleks veelgi enamat vaja, sellepärast et kui me nüüd räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis me räägime sellest, et on vaja paremini koordineerida ühtekuuluvuspoliitikat keskkonna, transpordi, energia maa, linna ja teiste poliitikatega, muuhulgas ka teadus- ja arendustegevusega. ning samuti äh, tuleks vaadelda EIB rolli kõikide poliitikate elluviimisel, see on väga tähtis ja seda ka iga liikmesriigi puhul eraldi ning just majanduspoliitika valdkonnas ning äh, võla ja äh, piirangute puhul me ju teame, mõjutab, mõjutavad need ka laenusa-, riikide laenusaamist, VKE-de toetamist ja nii edasi, nii et seega on siis vaja koordineerida kogu seda tegevust. meil on vaja jõuda nii kaugele, et võimalikult hästi saaks ära kasutada EIB poolt, poolseid vahendeid liikmesriikides. nii et siin on jah, oluline seos majanduspoliitikaga VKE-dest rääkides Nemad on küll saanud garantii EIB-lt, aga laenu ei saanud, sellepärast et turutingimused olid sellised liikmesriigid. turud on killustunud ja EIB roll peakski seisnema selles, et aidatakse piirata turgude killustumise mõju ja pakkuda teisi võimalusi laenu saada liikmesriikides et garantii on saanud need VKE-d, aga ikkagi laenu lõpuks kätte ei saa. liikmesriigi tingimuste ja olukorra tõttu, nii et me peaksime vaatama, kuidas seda muuta ja kuidas muuta EIB osalus otsesemaks erinevatel turgudel. suur aitäh, härra Van Nistelrooy, palun! For... suur aitäh Te panite selle olulise punkti meie päevakorda täna. peaksime vaatama, kuidas omad järeldused sellest teha ning kõik see viia ka sisse meie seadusandliku tegevuse, sest et selleks, et kõike seda seedida praegu oli, ütleksin, ports on liiga suur. aga tuleksin selle juurde, mida komisjon iga päev ütleb, härra Kaidanen Nad räägivad kogu aeg EIB-st, äh, EFSist, äh, Euroopa Komisjonist ja nii edasi, iga päev sama jutt. praegu see niimoodi käib. tundub, et äh, tagatiste andmine projektidele on kõrvale jäetud. võib-olla olen mina asjast valesti aru saanud, aga kuulates hoolikal komisjoni ja komisjoni kommentaare, siis on selline mulje mulle jäänud, võib-olla saaks ka komisjon kommenteerida ise seda. rääkides parlamendi ja meie, meie komisjoni suhetest EIB-ga, siis äh, tuleks ütelda, see on nagu riik riigis kuulates arutelu jääb mulje, et meie oleme vastutavad, tegime raporti EFSi kohta, vaatasime, kuidas see toimib. aga siis korraga selgus, et vastutav on hoopis EIB. Neil on juhatus, eksperdid ja nii edasi. meile öeldi, hoidke oma poliitilised näpud sellest eemale. nüüd aga tulete siia ja ütlete, et suhted regikomisjoni ja EIB vahel ei olegi nii selged. jumal küll. tegemist on ju arhitektuuriga siin. artiklis kuuskümmend punktis kolm rääkisime tulemustest raportis. aga me ei aruta neid asju, mida teie mainisite siin. läbipaistvus, aruandlus ja nähtavus, me ei räägi neist asjadest EIB puhul kus need suhted siis on meil siin, meil on, meie suhted EIB-ga on hoopis teistsugused ja kui te eeldate, et meil peaks olema samasugune kontrollivõimalus, siis äh, võiksin omalt poolt siin mõndagi lisada. ma olen Regiga ka Sevillas käinud, Andaluusia regioonis. me nägime, et nelisada miljonit eurot on kaduma läinud seal kas ei peeda, aga hallatakse niivõrd palju paremini, et selliseid probleeme ei teki ja tundub, et mitte. nii et päris palju asju vajavad arutamist EIB-ga. aga see küsimus ei ole püsivalt meie päev, päevakorras ja teil on õigus, me peaksime selle teemaga veel tegelema. aga tundub, et on äh, tehtud äh, tahtlikult äh, tekitatud lõhe meie töö vahel siin ning äh, EIB vahel. näeme, et need summad, millega EIB tegutseb, on väga suured, need on äh, tegemist on lähenemisriikidele mõeldud äh, vahenditega ühtekuuluvusfondidest ja väga oluline on, et selgitaks, milles äh, siin poliitika seisneb, kus see osa on. ütlesite midagi äh, ka aeglase käivitumise kohta, mina sellest aru ei saanud. kui keegi sellest aru saab, siis teie just, sest teie olete ju seda analüüsinud. miks see on aeglane? miks see varem oli aeglane, kas see oli varem aeglane? sellepärast, et see oli vaja käivitada või siis on asi äh, turgudes kui aastal üks alustatakse läbirääkimisi EIB-ga ja siis aastal kaks on, saadakse laen, siis turuolukord on juba muutunud ja seda olen mina kuulnud. see eh, raha, mis EIB-lt saadakse, see ei vasta enam konkurentsitingimustele Te ütlesite, et tegemist on äh, positiivse panusega ühtekuuluvuspoliitikasse, aga tundub, et siin on probleem ja ma saan täiesti aru, milles see probleem seisneb, nii et võib-olla oleks vaja ka rohkem teavet meil selle kohta. aga kokkuvõtlikult, väga oluline, et meil see raport on ja et me seome selle teiste aruteludega, artikkel kuuskümmend äh, punkt kolm, see on võib-olla oluline küsimus, äh, mille puhul tuleks seda vaadelda aga kui me võrdleme riikide olukordi, siis liikmesriikidel ei olnud kohustust teatud viisil toimida VKE-de puhul, vaid see oli vabatahtlik äh, tegutsemine. muidugi riigiti on olukord väga erinev, tuleks vaadata, miks mõnes riigis otsustati seda kasutada, teistes mitte, aga jah, väga hea, et meil see dokument on ja kui nüüd jääda selle juurde, et REG-il peab olema oluline roll, siis loodetavasti äh, parlamendikomisjon äh, ka sellest äh, ettepanekust kinni hakkab ja ma võiksin lausa ise siin ohjad enda kätte haarata. sellepärast, et sellistel finantsinstrumentidel on üha suurenev tähtsus. oluline on, et me mõistaksime neid ning mõistaksime Euroopa Investeerimispanka tegevust siin. aitäh! proua Demato palus sõna. ja siis äh, proua Vana. aitäh ja aitäh selle ülevaate eest. muidugi mõista äh, me soovime kolleegidega lähemalt tutvuda selle raportiga. sellepärast, et meil on ka eraldi ette nähtud äh, vahendid, nelikümmend äh, kolm tuhat äh, eurot selleks, et äh, edasi liikuda selles valdkonnas, aga me nägime, et te nõuate suuremat läbipaistvust, rääkisite samuti kriteeriumitest äh, projektide heakskiitmisel ning vaatasite seda, milline on EIB mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja milline on siis sellise poliitika tagajärg meie sotsiaalsmajanduslikule olukorrale. tahaksin rääkida natuke EIB ja EFSI kasutamisest mõningates liikmesriikides. tihtilugu tundub, et kasutatakse äh, Äh, vanu vahendeid, äh, siinkohal pean silmas äh, erinevaid fossiilkütuseid, kildagaasi ja nii edasi, tegemist on vanade vahenditega ja ka minu enda liikmesriigi kohta see käib, kuid kui me vaatame nüüd EFSi poolt paika pandud tarnetorusid, siis see kõik mõjutab ju meie tervist kesk, keskkonda ja nii edasi. me peaksime vaatama, milline on tegelikult selliste investeeringute tagajärg ka meie ringmajandusele. mul on ka küsimus eh, selle kohta, mis puudutab EIB koostööd eh, komisjoniga eh, alternatiivsete investeerimisvahendite kasutamisel. me oleme veendunud, et on erinevaid loovaid vahendeid, mida saaksid ära kasutada just VKE-d tahaksin meelde tuletada kõigile, et Euroopa Kontrollikoda soovitas komisjonile regulaarselt eh, jälgida olukorda ning võrrelda, eh, võrreldavate näitajate alusel siis olukord liikmesriikides. kokkuvõtteks, ka teie leidsite, et oleks vaja eh, ühtseid aluseid hindamiseks, oleks vaja läbipaistvust projektide heakskiitmisel, eh, nii et tagataks tõepoolest parem ühtekuuluvus, sellest, see aitaks kaasa kõikide, kõikide Euroopa kodanike eluolu parandamisele. suur aitäh, proua Vana, nüüd viimane kõneleja. Um, uh, uh, aitäh, aitäh selle ettekande eest ja uuringu eest ja tahaksin rääkida samast, millest proua Demata. tahaksin küsida laenude tõhususe kohta ja tegelike tulemuste kohta. kas te saaksite natuke rohkem täpsustada, kuidas EIB panustab kaks tuhat kakskümmend eesmärkidesse? üheksandal leheküljel olete ära toonud öö, osaluse suuruse majanduslikus sotsiaalses öö, ühtekuuluvus, aga võib-olla on teil samasuguseid näitajaid, et muudes valdkondades nagu tööturg, haridus äh, ja nii edasi. sellepärast, et meid küll see kvantitatiivne osa eriti ei huvita, pigem kvalitatiivne ma tean, et te rääkisite sellest, et meil ei ole piisavalt äh, andmeid praegu aga oleks ikkagi huvitav teada, kuidas on saavutatud kvalitatiivseid eesmärke, Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke tänu EIB toetusele, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale. palun. Name, maybe, close um,. Could you like to take a floor? kas soovite sõna? Yes, thank you um, okei okay,, aitäh! siin oli palju küsimusi ja täpselt samamoodi nagu ka teie, me saime kolm päeva tagasi selle uuringu teksti, nii et meil ei ole olnud aega sellega põhjalikult äh, tutvuda. kolm nädalat tagasi me saime teatud faktilist infot, aga meil ei olnud võimalik lugeda ei soovitusi ega järeldusi, nii et nüüd on väga raske öelda teile meie seisukoht võin teile nii palju öelda, et äh, sellest esitlusest tulid täna väga selgelt välja probleemid, äh, millega me vastandume, kui me teeme koostööd investeerimispangaga, aga nägime ka neid edusamme ja jagame neid, mida siin välja toodi. Jessica, Jeremy äh, või nüüd ka see uus äh, kompassi algatus, millega antakse toetust äh, nii liikmesriikidele kui ka areng, äh, kui ka piirkondadele selleks, et oleks võimalik finantsinstrumente välja töötada ja ühtekuuluvuspoliitika fondide kaudu arengut toetada, täpselt samamoodi nagu ka Maaelu Arengufondi kaudu praegusel hetkel ma ei saa uuringule rohkem midagi lisada, me tutvume sellega põhjalikult, vaatame ka soovitused üle ja siis võib-olla hiljem kommenteerime neid. aitäh! ma loodan, et kui kohtume Euroopa Investeerimispanga esindajaga Regionaalarengu komisjonis, siis on teil ka rohkem äh, kommentaare, sellepärast et meil on siin järelevalvekohustus ja me kavatseme investeerimispanga esindajaid äh, samamoodi nagu ka EFSI äh, haldusprogrammi esindajaid siia kutsuda meie ette äh, Äh, siis vastuseid andma, aga nüüd ma annaksin sõna meie külalistele, et nad saaksid vastata meie kommentaaridele. aitäh! suur tänu nende kommentaaride eest! ma üritan äh, neile kõigile vastata ja võib-olla kolleeg lisab veel midagi. esimene küsimus või märkus mis tehti investeerimispanga mõju kohta ja poliitikate sidumise kohta, täpselt samamoodi nagu ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta. see oli tähtis küsimus, sellepärast et siin on väga palju kaudseid mõjusid ühtekuuluvuspoliitikale või üleüldiselt piirkondliku arengu tegevuskavale Äh, investeerimispank on VKE-de algatuses, koosmees, Euroopa ühendamise rahastus ja ka teistes programmides kaasatud. me teame, et tegemist on tähtsa rolliga, aga me ei tea, mis on mõju. ja see on üks äh, küsimusi, mis meeleheidet valmistab, kui me üritame aru saada, kuidas äh, investeerimispank mõjutab regionaalpoliitikat, me teame teatud aspekte, aga meil ei ole tervikpilti, me ei tea, me teame, milline on sisend, aga me ei tea, millised on tulemused. nüüd probleemid teatud meetmete kasutamisega pa, pangalaenude tagatiste kasutamisega see on tähtis küsimus ja see on tegelikult seotud sellega, mida ütles äh, härra Van Nistelrooy, et tuleb keskenduda finantsinstrumentidele ja seda tehakse siis grantide najalt. väga palju on viimasel ajal tehtud uuringuid ja avaldatakse veel ka uuringuid selle kohta, mis äh, analüüsivad just seda praegust hetke, kuhu me oleme jõudnud et millist mõju avaldavad finantsinstrumendid ja kui tõhusad nad on. ja siiamaani on sõnumiks olnud, et äh, finantsinstrumendid ei ole mingiks äh, imeravimiks, neid, neid ei saa, nendega ei saa asendada grante, aga nad on lisameetmeks ja kui viiakse läbi hinnanguid, siis öeldakse, et on väga tähtis, et nad on olemas, et on väga hea, et on selline võimalus olemas koos pikaajaliste grantidega, mis on teatud olukordades paremad, sobivad paremini ka võib-olla teatud administratiivtasanditel, teatud administratiivse võimekuse või teatud kasusaajate puhul. täpselt samamoodi tundub olevat väga tähtis ka finantsinstrumentide tõhusus nimelt see, kuidas neid rakendatakse ka suuremas taustsüsteemis, milliste teenuste puhul, milliste nõu andemenetluste puhul ja nii edasi ja see on päris tähtis nüüd välja valitud projektide kvaliteet. info, mis meieni on jõudnud, näitab, et rakendamise puhul on äh, probleeme nii finantsinstrumentide kui ka teiste investeerimispanga sekkumiste puhul. näiteks, et ühelt poolt investeerimispangal on teatud ärieesmärgid, täpselt samamoodi nagu ka finantsinstrumentidel ja teiselt poolt äh, regionaalpoliitikat puudutav äh, avalik Äh, poliitika ja ühtekuuluvusfondid. Need probleemid ja nende lahendamine on väga kompleksne, eriti just kriisi ajal ja eriti, kui on probleeme rahade kasutamisega, siis ei ole päris kindel, äh, kui tõhusad need meetmed on. see, mida proua Demato ütles järelevalve kohta pikaajaliselt. see on tõesti ülitähtis, sest äh, meil ei ole praegusel hetkel veel andmeid või ka tõendeid, mis näitaks, et finantsinstrumentidel on parem mõju tööhõivele, investeeringule, tootlikkusele, innovatsioonile. me ei tea, kas on veel mingeid äh, pärand, nii-öelda pärandatavaid kasusid, äh, mis hiljem tulevad esile, vähemalt mitte Euroopa äh, tasandil, nii et siin tõesti on veel vaja äh, rohkem seda kõike kontrollida ja jälgida ja ma ei tea, kas Arne tahab midagi lisada. jah, aitäh, John. kui tohib, siis ma lisan härra Van Nistelrooy küsimusele veel ühe punkti. see puudutas just seda äh, Äh, oodatust madalamat äh, rahade kasutamise määra just VKE-de algatuse puhul. siin raportis toome me välja terve rea selgitusi, võimalikke selgitusi selle kohta, aga kaks hakkavad kohe silma. esiteks mure liikmesriikide hulgas või vähemalt arvatakse, et nad kaotavad kontrolli neile eraldatud EFSI fondi vahendite üle. see on üks murekoht ja võib-olla sellepärast on kasutusmäär madalam kui oodatud ja teiselt poolt äh, artikkel kolmkümmend üheksa viidi alles läbirääkimiste menetluses äh, õigusloomesse sisse, nii et äh, väga palju operat-, paljude operatiivsete programmide puhul hakati vahendeid jagama juba enne, otsused olid tehtud ja siis tuli hiljem see VKE-de algatus, mis nõuab eraldi operatiivset programmi, mis aga nõudis siis ka tegelikult äh, äh, vahendite ümberprogrammeerimist ja see on poliitiliselt tihti väga keeruline nii et äh, selles valguses tuleks ka seda ühte koma kahte miljardit vaadata. ja peale selle on siin vaja arvestada ka sellega, et majanduslikud tingimused on muutunud teatud riikides või et kõik ei läinud täpselt nii, nagu prognoositi ja oodati. nii et siin on terve rida selgitusi, miks see kõik on just nii, nagu on, aga selle tervikpildiga tuleb ka arvestada, sest see on tähtis, aitäh! aitäh, ütleb proua esimees, suur tänu, härrasmehed, teie esitluste eest, suur tänu raporti eest, ma arvan, et meil on tõesti veel vaja natukene rohkem aega selleks, et äh, seda raportit täpsemalt läbi vaadata ja ma loodan, et investeerimispanga esindajatega nende järgmise visiidi ajal on meil siis ka väga viljakas arutelu. nagu te ütlesite ka, meil toimuvad siin tõesti kiiresti korraldatud erakorralised kohtumised Regionaalarengu komisjonis. ja lähemegi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, makropiirkondlikud strateegid ja Alpide piirkond. meil on siin Aadra mere Donau jaoks äh, ka Läänemere jaoks eraldi makropiirkondlikud strateegiad ja need on väga tähtsaks osutunud. eelmisel aastal komisjon võttis vastu teatise, vastates Euroopa, vastates nõukogu küsimusele, mis esitati septembris kaks tuhat kolmteist, et välja töötatakse ka makropiirkondlik strateegia Alpide jaoks siin on tehtud ettepanek tagada kolm teemavaldkonda, majanduskasv, liikuvus ja ühendused ning energia ja keskkond. seitsmeteistkümnendal septembril meie komisjon otsustas koostada algatusraporti selle teatise kohta ning täna meie raportöör proua Presso esitleb siis oma esialgseid mõtteid ta soovib aprillikuus oma raporti meile esitleda ja arvatavasti juunikuus hääletame siis ka raporti lõpliku versiooni üle. meil on aega kuni kella viieni umbes täna, et seda küsimust arutada, nii et proua Presso, saate kõigepealt sõna selleks, et oma esialgseid mõtteid esitleda. Grazie, grazie, presidente. aitäh. nagu te tuletasite meelde see algatus, äh, mis loodi Alpi piirkondade kohta kaks tuhat üksteist. kaks tuhat kolmteist detsembris äh, vaadati läbi, komisjon äh, esitas oma arvamuse ning detsembris nõukogu kiitis selle heaks ning Äh, see käivitati ametlikult siis Sloveenias kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril. ja te tuletasite samuti meelde, et see on osaks siis äh, Euroopa Liidu üldisest äh, makroregioonide tegevuskavast. praeguseni makromajanduslikud projektid on just valitsusvaheliste projektide põhjal ellu viidud. tegemist on piirkondadega, kus on olnud väga palju konflikte ja meie eesmärgiks oli siis taastada majanduslik ja institutsionaalne koostöö nende piirkondade vahel. Lissaboni lepingusse viidi samuti sisse territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgid ning ma usun, et see on väga ilus viis äh, Äh, väljendamaks territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke. Mm, seda on aga vaja veelgi täpsustada ja, ja paremini mõista seda Euroopa Liidu ühe eesmärkidena. ma leian, et praegu, praegused arengud peaksid leidma äh, suuremat lõimimist ühenduse meetodiga sest me näeme, et äh, valitsustevaheline meetod endiselt toimib siiski ka nõukogu tasemel. ja see ei vasta tavalisele Euroopa õigusloomele. teiseks ma leian, et, et seeläbi saab väärtustada veelgi enam strateegilist äh, alt üles äh, programmeerimist. komisjon on viimastel aastatel väga palju seda kasutanud, aga tihtilugu ülevalt alla. välja on töötanud küll äh, piirkondade ja regioonide strateegiad, kuid äh, seda on tehtud ülevalt alla. nüüd aga me näeme, et esimest korda on algatused tulnud altpoolt ning oluline on seda väärtustada. samuti usun, et oleks vaja samuti rohkem kaasata Euroopa Komisjon juba algusest peale, ehk siis sellest faasist peale, kui hakatakse välja töötama äh, regionaalset strateegiat, samuti juba programmi, programmeerimise raames peaks olema komisjon kaasatud ning ka järgnevates faasides äh, ellurakendamisel, koordineerimisel teiste strateegiatega. ning samuti üldisemalt nende strateegiate kaasamisele Euroopa Liidu ühtekuuluvusstrateegiasse. ja muidugi oleks vajalik Euroopa Parlamendi kaasamine kaasõigusloojana eelarve küsimustes heakskiitmisest ning ka tulemuste hindamisel. ma usun, et Euroopa Liidu arengu, niivõrd olulised arengu Eh, poliitikad, eh, mis puudutavad kolmesadat miljonit eh, elanikku, puudutavad ju tegelikult kogu meie tulevikku, loodusvarade kasutamist ja nii edasi. ei ole võimalik, et seda tahku meie poliitikast ei anta nende kätte, kes äh, on demokraatlikult valitud selleks, et vastutada õigusloomeliste äh, algatuste eest Euroopa Liidus. nii et ma usun, et siin oleks vaja pikemat äh, mõtlemist, me peaksime täpsemalt paika panema menetluskorra, paremini koordineerima seda teiste Euroopa Liidu poliitikatega ning meil oleks vaja ka õigusloomulist akti, mis määraks ära selle eh, tausta eh, või selle raamistiku siis, mille alusel tulevikus edasi liikuda. mitte uusi institutsioone ega uusi vahendeid ei ole siin vaja. vaid kui tegemist on sellise alt üles tuleva suure algatusega, siis on vaja see kaasata meie üldisesse konteksti. see puudutab ka lähimuspõhimõtet, sellepärast et siiani on olnud äh, algataja rolliks, äh, roll liikmesriikide äh, võimude ja ametite käes. aga ma usun, et see roll Äh, peaks endas kätkema pigem äh, kontrolli ja koordineerimist, aga tegelik nende projektide juhtimine peaks olema kohalike omavalitsuste käes. Nemad peaksid olema tegelikult äh, regionaalse poliitika arendajateks ning alt üles algatust edasi viijateks, sellepärast et riik on alati kaugel ning võib juhtuda, et äh, see, et konkreetsed projektid äh, ei realiseeru lõpuks, äh, võib äh, täiesti reaalselt ka juhtuda. nii et neile peaks jääma ikkagi just hindamise roll. Nende Alpide strateegia äh, töötati välja väga keerukas, keeruka tausta põhjal, me teame, et selles piirkonnas on väga palju erinevaid äh, osapooli, Interregi programm, Euroopa koostöö, regionaalse koostöögrupid, palju muid algatusi on ka, sellepärast et Alpid on äh, selliseks ajalooliseks koostööpiirkonnaks juba meie strateegia ei puuduta mitte ainult äh, mägipiirkondi, vaid ka suuri linni, linnu. ja need linnad ja need piirkonnad on äh, Euroopa Liidus äh, üheks arenenumateks piirkondadeks. kaheksakümmend, üheksakümmend miljonit inimest on neist piirkondadest ning me näeme, et tegemist on väga suure piirkonnaga, mis aitab kaasa kogu Lõuna-Euroopa arengule. ning muidugi me ei tohi unustada mägipiirkondi ja mägipiirkondade jaoks vajalikku strateegiat, aga tuleb arvestada sellega, et äh, siia alla käivad samuti teistsugused piirkonnad, linnapiirkonnad, mis on äh, ka äärmiselt suured. nii et me peame arvestama siin selle kahe erineva osaga, ühest küljest on meil siis vaja strateegiat mägipiirkondade jaoks, teame, et äh, mägipiirkondadel on väga tõsised probleemid, kliimaprobleemid, mis mõjutavad väga palju just kõrge, kõrgmägede olukorda kuid samas äh, linnapiirkondades on hoopis teistsugused probleemid, teistsugused arenguvõimalused. tegemist on piirkondadega, kus äh, on traditsiooniliselt tööstus, äh, tootmine, mina usun, et praegu me ei saa hakata lahkama detailselt neid kolme sammast, mis on siin välja toodud, aga me peaksime mõtisklema institutsionaalse arhitektuurile ning vaatama, kuidas paremini võimaldada regioonidel endil juhtida ennast ja kuidas paremini äh, anda võimalus juhtida ennast suurtele regionaalsetele üksustele. ja teiseks lähtudes nüüd neist kolmest sambast, parandada konkurentsivõimet, äh, ühtekuuluvust ja jõukust Alpi piirkondades. teine puudutab siis juurdepääsu ning äh, ühendusi, ühendused on muidugi ka väga tõsine küsimus, sellepärast me teame, et iga iga kord, kui üha kõrgemale mägedes tõusta, siis ühenduse küsimused muutuvad veelgi tõsisemaks, kuid samuti ka eh, turutingimused on teised, eh, internet, eh, kõik, kõik see on seotud omavahel ning tagab nende piirkondade toimimise. ja kolmandaks siis loodusvarade ja kultuurivarade küsimus Alpi piirkondades, sest teame, et Alpid äh, ei ole mitte ainult loodusvarade poolest rikas piirkond, vaid ka kultuuriliselt aastatuhandeid on seal elanud inimesed. nii et ka see sammas on oluline. Nendel kolmel sambal siis peaks põhinema meie edasine töö ja me peaksime vaatama, mida need territooriumid soovivad ja me peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik muuta võimalikuks soovitud arengud, lähtudes olemasolevatest Euroopa Liidu poliitikatest. meil on vaja lisavahendeid, aga see ei tähenda seda, et et juba olemasolevad regionaalsed programmid mis on olemas energia valdkonnas, teadusalas, põllumajanduse valdkonnas. me ei saa ette kujutada. et need jätaks kõrvale, meil on vaja konkreetseid e täpseid eesmärke, strateegilisi eesmärke nende piirkondade jaoks see ei puuduta mitte ainult äh, majanduslikku ühtekuuluvust, vaid äh, ka struktuurivahendeid, mida kasutatakse projektide elluviimiseks. ja muidugi oleks vaja meil just sihtmärgistatud tegevust nende piirkondade jaoks. muidugi mõista, meil ei ole täna piisavalt aega selleks, et nüüd äh, tundub, et mulle vaadatakse niimoodi otsa, et ma ei peaks enam pikemalt rääkima, aga jah, ma arvan, et praegu on hea võimalus selleks, et mõtelda järgi sellele, kuidas äh, makroregionaalset strateegiat äh, paremini integreerida regionaalpoliitikasse üldiselt ja üldisemalt Euroopa Liidu poliitikasse. et ei läheks nii, et meil on sellised ilusad suured äh, värvilised lilled, mis kiirelt närtsivad, vaid ei, meil on vaja jätkuvust, püsivust territooriumitele suunatud poliitikates kui me seda ei suuda saavutada, siis äh, ohuks on see, et tegemist ongi nii-öelda ühe päeva liblikatega. Äh, ja see, ka leian ka, et tänane arutelu on, äh, on oluline ja väga hea oleks, et meil oleks taolisi arutelusid veelgi enam kus käsitletakse makrotasandi poliitikat ja regioonide poliitikat ja seda seost Euroopa Liidu poliitikatega üldiselt. ja raporti puhul siis saaksime vaadata juba eraldi erinevaid strateegiaid Alpi piirkondades. suur aitäh! Thank you, thank you very much I...! aitäh! ma ei tahtnud teid katkestada ja teie arvamus on meie arutelu jaoks tõesti ka kõige tähtsam see, millisest taustsüsteemist te seda raportit näete, nii et nüüd oleks tõesti väga huvitav kuulata ära ka variraportöörid. alustame härra Jakovtšitšiga. aitäh, proua esimees mina tahtsin kindlasti selles arutelus osaleda ja kohe alguses tahtsin öelda, et ma tunnen proua Pessot juba vähemalt kümme aastat, tean, et ta oli Piemonti piirkonna president ja ma tean, et tema raport on kindlasti korralikel sammastel, ta teab seda piirkonda, ta teab, milline olukord on seal ja milliste probleemide ees seisab kogu Alpide piirkond. ma tahaksin kahte küsimust välja tuua. esiteks seda, et see algatus tuleb piirkondadelt endilt inimestelt, kes elavad Alpide piirkonnas. nii nagu Aadria ja Joonia mere algatus tuli Aadria mere ääres asuvatelt piirkondadelt. ja see raport peegeldabki just seda, mida koha peal soovitakse. meil on siin kolm ei-d, ei ole taristut, ei ole vahendeid ja ei ole ka uusi seadusi ma olen sellega põhimõtteliselt nõus, kui me räägime Euroopa Liidu tasandist, aga ma arvan, et praktilises elus on olukord teistsugune. kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused või ka riigid nõuavad teatud taristut, aga siis koostöös Euroopa Komisjoniga soovivad seda taristut ka juhtida, siis me ei tohiks seda ära keelata. me ei tohi seda ju kuidagi ennetada, kui keegi soovib äh, paremat koostööd või selgemat äh, struktuuri koostööle, me saame sellega ju ainult nõustada. aitäh, härra Jakovtšitš. härra Tšernetšoto, palun. Grazie, grazie, buongiorno. aitäh ja tervitan ka mina siinkohal äh, proua Preesot, kes on kõnealuse raporti arvamuseks olen äh, Lääne-Itaaliast, tema on äh, Piemontest äh, ja aga ma tunnen hästi neid probleeme. ja ta tõesti tõi välja kõik olulisemad punktid Alpi piirkondade küsimuses. meil on vaja arenguid nende piirkondade elanikkonna jaoks aga me ei tohiks samuti kõrvale jätta suuri muid olulisi arenguid. mina olen, mina olen Veneetsiast ning Äh, ma pean ütlema, et äh, meil on sellised nähtamatud müürid, mis takistavad majandusarengut. praegu on äh, puudu eelkõige just ühendustest, mis takistavad seda ning me näeme kõik, kõik praegu on kõik vahendid on suunatud selle suure projekti jaoks, aga kui see toimib, siis oleks võimalik võib-olla laiendada seda põhilõuna-lõuna põhistrateegia. võib-olla saaks selle, selle alla hõlmata kogu äh, Alpide piirkonna Piemonte, Veneetsia, nii edasi. ma nõustun sellega, mida ka kolleeg ütles Need äh, piirkonnad on äh, praegu ära lõigatud, meil on vaja ka koridori, koridore, mis aitaksid kaasa arengule. ma leian, et äh, see on üheks peamiseks eesmärgiks, mis peaks meile aitama seda piirkonda arendada. nii et jah, raportis välja toodud mõtted on väga olulised kuid tuleks vaadata ka veel, millised muud tingimused on vaja täita. ma usun, et me peaksime me peaksime tõesti kõik vahendid koondama, et äh, see strateegia hoo sisse saaks, aitäh. suur aitäh, härra Omar Žee. pärast nii põhjalikku ülevaadet ei olegi mul midagi eriti lisada. aga tahaksin ehk välja tuua veel ühe punkti, mida ka teie mainisite. ja minu meelest on see äärmiselt oluline. tõepoolest, esimene Alpide konventsioon kaetis saja kaheksakümne tuhande ruutkilomeetrilist äh, piirkonda, neliteist miljonit elanikku oli seal. nüüd aga me räägime palju laiemast makroregioonist nelisada viiskümmend tuhat ähm, ruutkilomeetrit, seitsekümmend miljonit elanikku ja sinna alla jäävad ka linnapiirkonnad. see strateegia on oluline nii mägipiirkondadele, kes tänu ühisele dünaamikale saaksid siis äh, ära kasutada investeeringuid äh, linnapiirkondades ning selles suhtes ja võttes arvesse ka põhilõuna äh, jõusuhteid, siis äh, see aitaks hoogustada äh, arengut. teiseks me peaksime hindama võib-olla operatiivkavasid, hindama nii programmeerimisperioodi kui ka praegust perioodi, siis vaatama, milline on olukord ja vaatama, kuhu on suunatud eelkõige investeeringud. ja tegema siis järeldused ning äh, nende järelduste põhjal strateegia võimalikult edukalt ellu viima. ja valitsemise kohta muidugi meie leiame, et me peaksime äh, tasakaalustama jõudude olukorda kogu selles piirkonnas. ja võib-olla raportis võiks keskenduda veel küll ka elluviimisele, kuid ka siis hinna, hindamisele. projekti väljatöötamise hindamisele, aitäh! Marko Suur. suur tänu, härra Marko Suur, palun! Grazie Presidente, e grazie alla collega Bresso per gli utili spunti. suur aitäh! mina tahaksin keskenduda sellele, mis minu meelest peaks olema võtmetähtsusega siin strateegias. tuleks anda lisaväärtus kohalikele kogukondadele ning seda me ei tohiks kunagi unustada. kui me räägime transpordist, siis me ei peaks mõtlema taristule Eh, mis aitavad läbida neid piirkondi, vaid eh, me peaksime silmas pidama selliseid struktuure, mis võimaldavad väärtustada neid piirkondi. energia ja keskkond on ka seotud sellega. nii et siin peaks see kõige olulisem olema just eh, piirkonna areng, mitte ilmtingimata majanduslikud aspektid me räägime siin äh, piirkonna traditsioonidest, kultuurist, see tähendab seda, et meie lähenemine peaks arvestama ka kogu kontekstiga. ja lõpetuseks, mis puudutab äh, valitsemist, siis lisaks äh, vahenditele, struktuuridele, mis tuleks luua, kutsuksin üles pragmaatilised olema. ma olen tihti kuulnud räägitavat headest tavadest aga jah, pöörakem siis sellele tähelepanu. nii et äh, lõpptulemusena kõik see, millest me räägime, viidaks ka ellu ja et see tulemusi tooks, aitäh. suur tänu, härra Bogovitš, palun variraportööri nimel. Mm, hvala za besedo. E, kot smo danes že slišali, so v Evropi štiri makroregije po prvi Balti. Aitäh kuulsime äh, juba, et Euroopas on neli makropiirkonda, äh, Baltimaad äh, ja siis pärast neid veel, veel kolm piirkonda, sealhulgas siis Alpi piirkond, ka ähm, meie väikeriik Sloveenia, kakskümmend tuhat ruutkilomeetrit on osa sellest Alpi makropiirkonnast ja me oleme ka Aadria-Joonia mere piir piirkonnas äh, kogemusi saanud selles vallas, nüüd aga selle Alpide äh, makropiirkonna kohta. mina olin kohal, kui alustati selle makropiirkonna kava juurutamist äh, ning sel üritusel oli ka Sloveenias kolmsada, nelisada osalejat tulid kõik piirkondadest, keda puudutab Albi eh, konventsioon ning on tõsi, et selle teema puhul on kasutatud alt üles lähenemist. kaks volinikku oli kohal, mitmed muud poliitikud, ka proua Presso, nagu ka taastuvenergiaallikate äh, raportöör taastuvenergiaallikate mägipiirkondades siis äh, ma olen veendunud, et see strateegia äh, mis puudutab kõige paremini arenenud piirkonda Euroopas, saab olema edukas, sest et äh, see, mis on kirjas selle raporti lõpuosas, äh, on on äh, äh, kirjas, on tõsi, et inimesed seisavad silmitsi väga suurte väljakutsedega selles piirkonnas. bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, äh, vee puhtus, kõik need küsimused, küsimused. siin asuvad ka Põhja-Aadria sadamalinnad ning turism on väga oluline sektor selles piirkonnas on väga oluline vahetada kogemusi. meie pidevalt muutuv ühiskond peab toime tulema erinevate väljakutsetega, majanduskasv, ühendused, keskkond, energia, kõik väga olulised teemad, väga olulised eesmärgid ja ta on väga olulised ka kohalikele elanikele. on väga oluline, et äh, see strateegia äh, tõepoolest toimiks koha peal inimeste keskel. küsimus ei ole selles, mida meie siin parlamendis või Euroopa Komisjonis välja äh, mõtleme äh, Äh, vaid oluline on see, mida inimesed kohapeal teevad ja need kaheksakümmend, üheksakümmend miljonit inimest, kes seal elavad, on näidanud, et nad on paljuks võimelised, nad äh, on juba väga kaugele jõudnud ja selle strateegia abil jõuavad nad äh, veelgi kaugemale. on väga oluline, et just kohalikud elanikud oleksid keskmes Äh, härra Van Nistelrooy, palun. jah, paar märkust. kõigepealt, paljud Albi piirkonnad on tegelikult väga-väga jõukad äh, aga Šveits näiteks ei ole isegi Euroopa Liidu liige, aga on üks äh, makropiirkonna osa, samuti Piemonte piirkond äh, Itaalias on väga, ka väga jõukas ja on äh, ka üks rakkerühma osaline. nii et me näeme, et me ei, ei ole siin mitte ainult probleemid, vaid küsimus on nüanssides äh, ja jah, see alt üles poliitika, regionaalpoliitika ongi tüüpiliselt äh, alt üles, siin on oluline territoriaalne mõõde. see, see on selle teema eripära. ja siia on muidugi olulised head ühendused, ükskõik kas äh, põhjast lõunas, äh, idast läände. oleme selles, mida vaja on. minu meelest siin raporti pealkirjas on öeldud Euroopa Liidu strateegia. aga minu meelest on tegemist tegelikult sidusrühmade strateegiaga, avaliku või erasektori äh, osapooled ja siis lõpuks võib küsida, mis on Euroopa Liidu panus ja see ongi see, et uus äh, makropiirkond saab koondada mõned erinevad instrumendid, aga see ei saa midagi asendada äh, ja sellepärast ma olen nõus sellega, mida siin öeldi valitsemise kohta. valitsemine ei tähenda, et tuleb üle võtta ja päris kindlasti ei tohiks Euroopale see, kes üle võtab, sest et äh, tänapäeval on nii, et kui Euroopa Liit sekkub, siis see vähendab kohe inimeste toetust. et oluline on kõrge lisandväärtus. kui on võimalik seda saavutada Äh, just valitsemises, siis äh, võib tegemist olla tõesti olulise panusega. ja nüüd veel viimane märkus. meil on üheaegselt Riigikomisjonis äh, poliitikadokument, mis puudutab mägipiirkondi ja kui me viimati sellest, seda teemat arutasime, teid ei olnud siis vist kohal, küsisin ma, miks mitte viia need kaks dokumenti korraga täiskogule, et toimuks ühisarutelu, sest et äh, ei saa ju ühel kuul rääkida mägipiirkondadest ja siis järgmisel kuul Euroopa Liidu strateegiast äh, Alpides. et äh, ei tohiks olla kahte raportit, mis tegelevad üks, üks üldisema ja teine konkreetsemate ähm, üldisega, vaid peaks olema korraga täiskogu. aitäh, eks vaatame, kuidas me seda esitleme, aga siin on tõepoolest tegemist ikkagi kahe erineva lähenemisega, meil on ikkagi eri, palju erinevaid mägesid Euroopas, mitte ainult Alpid aga see on lihtsalt minu isiklik märkus. härra Boltšak, palun. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já mám pouze dvě malé poznámky, eh, které vyplynuly z toho, co i říkal pan kolega. Aitäh. Tuleksin selle juurde, mida härra Pogovitš ja härra Nistelrooi ütlesid. osa Alpide piirkonnast on rikas, aga neil on ka omad probleemid me rääkisime eelmisel aastal linnaliikuvusest. ja nüüd ja me rääkisime sellest, et elanikkond äh, vananeb ja see tendents on nähtav eriti Alpi piirkondades, ka Tšehhi Vabariigis nii et teeksin järgmise märkuse. selle raporti puhul me võiksime võib-olla võib-olla võiksime seda raportit võtta eeskujuna ka teiste piirkondade probleemide lahendamisel, kui tegemist on samade probleemidega, olgugi et tegemist ei ole sama regiooniga. ja me peaksime ka plenaaril seda arutama, aitäh. aitäh, tundub, et äh, rohkem keegi sõna ei soovi liikmete poolt ja annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajatele. mul on siin kaks nime kirjas, härra Peameret, riigi peadirektoraadist ja proua Filomena Carualo palun. suur tänu proua esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et me tervitame igati äh, raportöör proua Presso kommentaare ja meil on väga hea meel, et on kogu selle protsessi jooksul meid toetanud. kõigepealt tahaksin välja tuua, et selle strateegia põhialus on seitse riiki millest kaks ei ole Euroopa Liidu liikmed ja nelikümmend kaheksa piirkonda, millest kakskümmend kuus on Šveitsi, Šveitsis asuvad piirkonnad. ja see tähendab muidugi, et olukord on üsna keeruline, sest et meil on üks äh, Euroopa majanduspiirkonna riik ja üks äh, EFTA riik, nii et kõike seda tuleb arvesse võtta. tegemist on Euroopa parema koordineerimise raamistikuga, et siis paremini koordineerida tegevusi ja rahastust. me ei räägi mingisugusest uust koostöö vormist, sellisest lisakihist, vaid see on mõeldud täiendama juba olemasolevat. tooksin välja neli aspekti, mis on minu jaoks väga olulised. esiteks tegemist on strateegiaga, mis keskendub konkreetsetele tegevustele. teiseks, see on orienteeritud või see on projektipõhine, nii et me peame välja töötama konkreetsed projektid, mida on võimalik ellu viia. kolmandaks, see strateegia toimib ainult siis, kui on ka tugev juhtimine ja neljandaks on vaja äh, jätkuvat pühendumist selle teemale, on vaja personali, inimressurssi ja rahastust. nüüd rahastuse kohta tahaksin veel öelda, et on seitsekümmend kaks Euroopa programmi, nii piirkondlikku kui riiklikku, mida eh, EFSI siis eh, toetab selles valdkonnas, nii et eh, on massiliselt ressursse, mida võib kasutusele võtta strateegia peaks ka joonduma nende instrumentide järgi, mida on võimalik kasutada. nüüd valitsemise kohta. Ähm, juhtimispõhimõtted on ju paigas, on mõned nüansid, mille suhtes tuleb veel partnerite vahel kokku leppida. üks küsimus on veel oluline, nimelt, et äh, lähenemine oleks tegelikult kaasav ja meie ettepanek on luua sidusrühmade platvorm, mis annaks hääle kodanikuühiskonna organisatsioonidele võtmetähtsusega sidusrühmadele selles piirkonnas. ja lõpetuseks. meie arvame, et see strateegia võiks äh, toimuma hakata otsekohe hea uudis on see, et äh, tegevusrühmad, kes kohapeal toetavad, kus tegutsevad eksperdid, on juba valmis tegevusi läbi viima, mis on tegevuskavas välja toodud. ma arvan, et see on hea uudis ja väga lootustandev selle makropiirkonna tulevikule. aitäh! aitäh, proua Presso! kas soovite vastata? <laughs> jaa, aitäh! Eh, voglio ringraziare i colleghi per eh, il, i commenti. suur tänu kolleegidele kõigi nende positiivsete kommentaaride eest ja nende ettepanekute eest, mis eh, siin on esitatud üks teema, mis on Albi piirkonda alati vaimustanud, on äh, suurte transpordiühenduste teema. Äh, osad neist ühendustest on juba ehitusfaasis, osad on kavandatud ja tuleb äh, veel teostada Alpide piirkond on tõesti selline piirkond, kus on alati toimunud väga palju liikumist, nii et äh, siin äh, tuleb tõesti jälgida, et äh, et tõepoolest kontrollida kõike seda, millega praegu tegeletakse, mida tuleks veel ehitada, põhi, lõunatelg, ida, läänetelg, need peaksid kasuks tulema muidugi just kohalikele, kes elavad Albi piirkonnas konto e realizzato. ja see ei kehti mitte ainult transpordi kohta, vaid ka elektriliinide kohta. meil on äh, küll smart grid äh, Alpides, aga äh, meil on ka alpipiirkondi, mis võiksid toota energiat, aga kui nad ei ole ühendatud, siis ei ole võimalik. sama käib ka internetiühenduste kohta see on suurepäraseks võimaluseks ju, kui on võimalik äh, internet kõikjale viia. paljudes kohtades siiani ei ole võimalik seda tagada veel ilma riigi sekkumiseta. nii et äh, jah, ühenduste teema on väga oluline, siin on vaja suuri investeeringuid kogu Alpide piirkonnas ning see pakuks äh, uusi võimalusi nii sellele regioonile kui ka kogu Euroopa Liidule. nii et siin on küll veel palju teha, aga ka erinevad töörühmad äh, juba töötavad selle kallal ja liiguvad jõudsalt edasi. teiseks tõstatati siin siit mitme kolleegi poolt veel. suhete küsimus kõrgmägede ning äh, lagendike tasandike äh, vahel. see on ka jällegi oluliseks teemaks, sellepärast et äh, kui me tahame tasakaalustada olukorda, siis me peaksime eelkõige just äh, suurendama dialoogi kõrgmägede ning äh, tasandike vahel. ja muidugi kultuuripärand äh, neis piirkondades on ka väga oluline. küsimus ei ole selles, et me peaksime kaitsma neid piirkondi ilmtingimata ei, Alpides on alati elatud, sealt on alati läbi mindud, aga me, me räägime väärtustamisest eelkõige. kliimamuutuste teema on ka muidugi miski, mis on otseselt seotud. Alpid on äh, meie veetorniks Euroopas, aga me teame, et kliimamuutustega kohanemisel on väga palju probleeme. lund on sel aastal vähe olnud Alpides. ja muidugi tõstatati siin veel teisigi küsimusi, mille osas me peame koos edasi töötama. aga milleks meil on vaja üldse Alpide strateegiat? ja mitte kõikide mägede jaoks. seda seetõttu, et see on eripärane piirkond, aga see kindlasti kehtib ka teiste mägipiirkondade kohta. aga Püreneede äh, ajalugu ja taust on hoopis teistsugune. meil aga siin alpide puhul on alt üle strateegia tegemist. seal on väga pikad äh, koostöötraditsioonid juba ja tahetakse neid äh, traditsioone veelgi tugevdada läbi Euroopa instrumentide, äh, mis just selleks on loodud. siin strateegias äh, on ka kaks mitte Euroopa Liidu liikmesriiki, Šveits ja Liechtenstein, mis kuuluvad Euroopa majandusruumi äh, Schengenisse, ka neil on pikk koostöö ju ja ühine, ühise koostöö traditsioon tegemist on väga keerukate makroregioonidega. ja seal on ju piirkondi jagatud väga pikka aega, aga ma tahaksin ütelda, et siin on eelkõige, sellega on seotud eelkõige äh, riigid, mis tuleb tõesti kõik haarata, me ei saa ühtegi neist kõrvale jätta, ka, ka riigi tasand on oluline kõik mäed igal pool ei ole ühesugused ja kõik tasandikud ka mitte. ma leian, et äh, makroregioonide strateegiate äh, tugevaks küljeks on see, et lähtutakse olemasolevast identiteedist ja siis kasutatakse ära tahet koos töötada. kui me räägime Lissaboni lepingus äh, ühtekuuluvusest, siis me ei ole täpselt paika pandud, mida me sellega silmas peame, me leiame, et makroregionaalsed strateegiad on üheks, äh, üheks võimalikuks äh, definitsiooniks Euroopas territoriaalsest ühtekuuluvusest kui Euroopa tahab koos jätkata, loodame vähemalt, sest on ka vastupidiseid äh, märke, aga me peame ikkagi ka tunnustama seda, et on eripärased, seda me ei saa unustada, kui me tahame tõesti rääkida koostöötamisest äh, ja ühtsetest piiridest, äh, mida on ju tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid. suur aitäh ka ja muidugi on veel äh, keerukamaid aspekte nagu äh, elanikkonna vähenemine, äh, teenustele juurdepääs ja nii edasi, kõik see on problemaatiline, kuid dialoog tasandike, linnade ja kõrgmäestike vahel peaks sellele kaasa aitama. kõrgmägedest ju suunatakse ressursse tasandikele ja vastupidi. nii et kõike seda saaks kindlasti paremini juhtida. samuti on oluline komisjoni osalus ja selge liidri roll. seda arutasime Brno Slovenijas ja ja me peaksime lähemalt, me peaksime tõesti keskenduma selle, kuidas oma vahendid kokku panna, kuidas neid ressursse ära, ära kasutada. peame vaatama näiteks kas või ülikoolide koostööd, ülikoolid peaksid koos töötama mingite konkreetsete teemade valdkonnas nagu näiteks kliimamuutused, majandus, jätkusuutlik majandusareng mägedes ja nii edasi. Neid teemasid on tõesti väga palju, innovatsioon ja nii edasi. Alpid eh, ei ole iganenud piirkond nii-öelda, vaid eh, seal on väga palju uuendusi, väga palju innovatsiooni eh, olemasolevate vahendite kasutamisel nii et see ei ole mitte ainult äh, traditsioonidel põhinev piirkond, vaid ka innovaatiline piirkond, kuid muidugi mõlemad aspektid on olulised. ja me peaksime tõesti koos töötama siin, teaduskeskused peaksid omavahel infot vahetama ja rikastama oma panusega äh, ja konkreetsete ettepanekutega meie strateegiat muidugi on vajalik ka, et me omalt poolt leiaksime vajalikud äh, finantsvahendid, see aitaks projekte, projekte ellu viia ning äh, aitaks ka ühisele koostööle kaasa. teame, et koostöötamine vahel on päris väsitav, päris keerukas, nii et ka juhtimise aspekt on siin oluline, ma arvan, et ma peaksin seda veel toonitama, aga muidugi mõista. tugev liidri roll on vajalik, aga selleks on vaja, et juhtimises antaks osa võimust ka territooriumite endi kätte. kujutage ette aastaid äh, välisministrid äh, seitsmest erinevast riigist äh, on tegelenud selle poliitikaga, aga nii see ei lähe. regioonide endi juhid, ametiühingud, ettevõtete liidud, osapooled laias mõttes peaksid koos töötama ja selle vastu huvi tundma. tugev liidri roll on siin väga tähtis. aitäh kõigile ja väga oluline on, et me saime nüüd raporti alusel äh, omavahel nõu pidada ja läbi vaadata peamised äh, raporti suundumused, aitäh! suur tänu! arutelu on nüüd siis lõppenud, esimene mõttevahetus selle raporti üle ning lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, septembril kaks tuhat viisteist ÜRO puuetega inimeste õiguste komisjon võttis vastu esialgse raporti, mis puudutas äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist pärast äh, dialoogi ÜRO ja Euroopa Liidu vahel valmistas siis ÜRO vastav komisjon äh, koostöös Libe ja Peti komisjoniga andis välja töötanud dokumendi arvamuse või siis arvamuse koostaja on riigikomisjoni poolt Anna Hetk, paraku teda ei ole täna siin, niisiis proua Kreek tutvustab proua Kreel äh, siis äh, tutvustab äh, seda tema eest ja kahekümne teine veebruar on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, et me saaksime märtsis hääletada selle arvamusele. meil on nüüd veidi aega arutada seda arvamust, nii et annan sõna proua Kreelile ja siis variraportööridele suur tänu, proua esimees, mul on väga kahju, et äh, proua Hed ei saa täna siin olla. mina sain sellest ise ka teada alles poolest äh, tundi tagasi, kui jõudsin Brüsselisse, nii et ka mina ei ole kuigi hästi ette valmistatud. nii et põhimõtteliselt loen ette selle, mille proua Hed on mulle edastanud aga ma arvan, et see kõik ei ole tegelikult nii väga keeruline, sest et äh, fondide kohta käivates määrustes oleme me viimastel aastatel väga hoolega seda jälginud, et puuetega inimeste äh, äh, positsiooni tõepoolest seal ka puudutataks ja, ja tõesti võetaks arvesse ühtekuuluvuspoliitikas. ja nüüd lähen üle inglise keele, ütleb kõnelejale, et et äh, ma ei peaks endal peas seda kaks korda tõlkima. ja loen ette äh, proua Heti märkused. Äh, tema oli kavas keskenduda kõige olulisematele aspektidele riigikomisjoni seisukohast. kõigepealt proua Heti arvamus rõhutab, et ühishädade määrus sisaldab artikleid seitse 7 ja üheksakümmend kuus punkt seitse, mis äh, siis äh, tagab võrdsed võimalused äh, mittediskrimineerimise ja kaasamise puuetega inimestele mm, Euroopa Liidu struktuuri investeerimisfondide puhul ja ka üldiselt. Need artiklid peaksid eh, siis mõõtma seda, kuidas eh, EFSI vahendeid jagatakse, samuti julgustatakse eh, liikmesriikide valitsusi, samuti kohaliku omavalitsuse ja piirkondlikke omavalitsusi tugevdama jõupingutusi, et vältida puuetega inimeste diskrimineerimist ja aidata kaasa nende kaasamisele ning samuti tagada nende võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele. arvamuse üks keskseid punkte põhineb neil märkustel, mille on edastanud äh, ÜRO äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee ja juhitakse tähelepanu siis ka lõppraportis äh, ära toodud probleemidele. ja lõpuks toob arvamus ka välja, et EFSI rahastust tuleb kasutada selleks, et, ähm, et parandada puuetega inimeste ähm, elutingimusi Ehm, nende elukohas äh, tegemist on äh, tõesti väga olulise mureküsimusega tänapäeval ning proovijad on arvamusel, et äh, see küsimus peaks kindlasti armsas kajastust leidma ning ta ootab meeldivat koostööd variraportööridega selle olulise teema käsitlemisel. suur tänu! aitäh! nüüd annan sõna variraportööridele, härra Potšek, palun! za udělení slova. Mm, ta zpráva je, nebo to stanovisko je aitäh, lugupeetud äh, esimees. see raport on päris lühikene, aga ma olen veendunud, et äh, see vastab äh, väga hästi teemale. ja siin on ära toodud ka kõik olulised teemad ma leian, et see raport läheb kokku ka Euroopa strateegiaga, puuetega inimeste strateegiast kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend, eriti mis puudutab ühenduse poolset äh, abi puuetega inimesed minevikus Nende vallas on väga palju edusamme astutud viimasel ajal. raportis selgub, et üks kuuest inimesest Euroopas on mingi puudega. tegemist võib olla suuremal või väiksemal määral tõsiste puuetega, aga me räägime siin miljonitest ja miljonitest inimestest, kes ei saa osaleda täiel määral ühiskonnas äh, ja tööelus. ja nad võivad seetõttu langeda vaesusesse, nende keskmine sissetulek. ulatub ainult seitsmekümne protsendini keskmiselt äh, teistega võrreldes suur osa üle viiekümne aastastest äh, kodanikest äh, kannatavad äh, terviseprobleemide all, mis piiravad nende võimekust tegutseda. elanikkonna vananemine tähendab seda, et nende inimeste arv veelgi suureneb. see on ka siin dokumendis välja toodud ja see näitab väga hästi, kuivõrd oluline on äh, kõnealune teema, võttes arvesse ka seda, millised on praegused äh, suundumused. see näitab ka seda, kuivõrd ühtekuuluvuspoliitika poolne panus mängib suuremat rolli. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et Euroopa strateegias puuetega inimestele nõutakse äh, hoolduse desinstitutsionaliseerimist nii-öelda. eelmisel aastal võt-, kiitis parlament heaks ka öö, äh, dokumendi öö, äh, marginaliseeritud kogukondade kohta kuid lisaks sellele oleks vaja veel rohkem koordineerida Euroopa Liidus tegevust. lugupeetud äh, raportöör on koostanud äh, raporti, mis on lühikene, aga väga kõikehõlmav ja mina isiklikult tahaksin teha ainult paar muudatust, aga üldiselt on tegemist väga hea alusega. suur tänu Reintke and then järgmisena saab sõna proua Reintke. Would you like to if you don't? Okay. Sorry, I was just surprised that it went vabandust, ma olin üllatunud, et nii kiiresti sain sõna, sest ma eeldasin, et on veel ka variraportööre, kes tahavad sõna saada. mul on väga hea meel ja ma tänan raportööri selle arvamuse eest. me leiame, et tegemist on väga hea lähtekohaga sest nagu eelnevalt juba mainiti, inimeste kaasamise küsimus, just puuetega inimeste kaasamise küsimus eh, peaks olema meie tegevuse keskmes, sellepärast et Euroopa Liit saab siin tõesti olla ainult eh, juhtrollis, mitte ainult puuetega inimeste konventsiooni täitmisel, aga üleüldiselt ka juurdepääsu seaduste puhul äh, ja ka teiste algatuste puhul, nii et meil on vaja tõesti inimesi kaasata ja selleks on meil vaja ka erinevaid algatusi kõikides Euroopa ühiskonna rühmades. ja me teame, et need meetmed võivad ka kulusid kaasa tuua, nii et me peaksime vaatama Regionaalarengu Komisjoni perspektiivist, et kuidas kõige paremini vahendeid kasutada selleks, et neid eesmärke rakendada. nagu ma ju ütlesin, meie arvates on tegemist väga hea lähtekohaga, on paar küsimust, mille puhul me usume, et äh, neid võiks veel parandada, laiendada, me teeksime muudatusettepanekuid selle kohta, näiteks et pööratakse erilist tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu vahendeid kasutataks, ei kasutataks selleks, et lõhestumist suurendada. et ikka liikmesriigid kasutaksid, äh, ei kasutaks äh, vahendeid selleks, et inimesi äh, Äh, välja tõugata ja võib-olla oleks siin veel vaja tõesti rikkumismenetlusi just selleks, et äh, vahendite kasutamist kaasavamaks muuta. ja teiseks veel üks punkt, mis on juba arvamuses sees, aga seda tuleks võib-olla veelgi rohkem toonitada, nimelt et äh, mittediskrimineerimine ja võrdsus on kõige tähtsamad põhimõtted, eriti tuleb sellega arvestada just tööturul, aga samamoodi ka tervise ja sotsiaalteenuste puhul ja peale selle tuleb kasutada ka Euroopa Liidu fondi vahendeid kõikidel tasemetel just selleks, et puuetega inimesi kaasada otsuste tegemise, sest nemad on need, kes teavad kõige paremini, kus on meil vaja ühiskonda muuta selleks, et seda rohkem kaasavaks muuta. ja viimane punkt, mille puhul ma ka arvan, et oleks vaja ähm, lisandusi veel sellesse arvamusse, nimelt et äh, kohalikul tasandil peaks olema ka avatud lähenemine, eriti just teenuste puhul, ähm, kus tuleks tõesti otseselt puuetega inimesi kaasata, selleks, et neil oleks võimalik sajaprotsendiliselt oma ähm, kodanikuõigusi Euroopa Liidus ära kasutada, siis peale selle ootan veel ka neid arutelusid, mis meil veel seisavad ees kolleegide ja raportööriga. aitäh, proua Demato, siis härra Jakovtšitš, palun. Grazie, president Eh, ringrazio la relatrice in questo caso la sua coordinatrice nel gruppo dell'sd per l'opinione e anche per, perché il tema ha una rilevanza. me räägime küsimusest, mis on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. nagu te teate, tegemist on puuetega inimeste õigustega ja konventsiooniga aastast kaks tuhat kümme. Euroopa Liit ratifitseeris äh, selle täielikult ja me oleme ainukeseks, kes on seda teinud. vabatahtliku protolliga me ei ole liitunud. Euroopa Komisjon on läbi vaadanud puuetega inimeste õigused ning meie komisjonis eh, me peaksime pöörama eh, sellele küsimusele tähelepanu võttes arvestades, et Äh, seda, et tegemist on ka meie majandust äh, sotsiaalseid aspekte mõjutava äh, tahuga. miljonid inimesed, kellel on puue, on majanduskriisi tagajärjel sattunud vaesusesse ja sotsiaalselt tõrjutud. me peame aga tagama neile sõltumatu elu, suutlikkuse toime tulla vastavalt ÜRO äh, konventsioonile. me peame arvestama äh, kõikides oma instrumentides äh, ÜRO konventsiooni nõuetega ning tahaksin kokkuvõtteks ütelda, et me peaksime väga kiirelt Euroopa Liidu nimel ja kõigi liikmesriikide nimel ratifitseerima ka ÜRO lisaprotokolli. see protokoll on oluline sellepärast, et puudutab äh, puuetega inimeste õigusi ning äh, ka mm, kaebuste esitamist, kollektiivkaebusi, üksikkaebusi. ja me teame, meil on ka Euroopas ka puudega inimeste foorum ning see foorum on foorum, mida me peaksime samuti kuulda võtma, ka nemad muuhulgas nõuavad lisaprotokolli võimalikult kiiret heakskiitmist. aitäh ja järgmisena härra Jakovtšitš, palun. aitäh, proua esimees. meie variraportööri härra Takula nimel ütleksin paar sõna sekka kaheksakümmend miljonit inimest Euroopa Liidus on erivajadustega ja see tegelikult näitab, kui tähtis on, et puuetega inimeste konventsioon, ÜRO konventsioon tõesti ka rakendamist leiaks kõikides liikmesriikides. peale selle tuleks seda puuetega inimeste konventsiooni tõhusalt rakendada. see tähendab seda, et väga palju on vaja muuta näiteks juba haridussüsteemis tuleb mentaliteeti muuta, kõigepealt peavad muutused toimuma meie peades. on teatud äh, kultuurilisi küsimusi, teatud tõrkeid, äh, mis meil on puuetega inimeste suhtes ja me peaksime arvestama ka sellega, et äh, on vaimsed tõrked puuetega inimestel ja on ka füüsilised tõrked. füüsilisi tõrkeid on lihtsam äh, kaotada kui vaimseid. on neid riike, kes on selles osas juba palju ära teinud, teisi, kes aga pole veel väga kaugele jõudnud. meie võitleme selle eest, et konventsiooni rakendataks kõikides liikmesriikides ja et seda tehtaks koostöös Euroopa Liiduga. et kasutatakse õigeid finantsvahendeid äh, eesmärkide saavutamiseks. vahel on probleemiks ka just rahastamine, sellepärast et äh, füüsiliste barjääride kõrvaldamine nõuab finantsvahendeid, kuid samas meil ei ole ka mitte mingit muud võimalust me peame võitlema nende inimeste eest, kellel on erivajadused ja nagu öeldud, hinnatakse, et meil on umbes kaheksakümmend inimest, äh, miljonit inimest, kellel on erivajadused. aitäh kõigile, kes osalesid arutelus ja nüüd ma annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. mul on siin kirjas, et proua Grange, ma ei tea, kas hääldasin selle nime õigesti, küsib esimees, kui mitte, siis äh, Oui, je vous remercie beaucoup. Mon nom est Grand jah, aitäh, minu nimi on Grange, mis on prantsuse nimi, aga suur aitäh, et mulle sõna andsite. jaa tänan teie komisjoni liikmete toetuse eest. Te teate, et see teema on äärmiselt oluline meie jaoks. mina olen selle üksuse juht, kes tegeleb puuetega inimeste õigustega tööhõive peadirektoraadis niisiis, äh, tulles tagasi nüüd äh, teema juurde. tööhõive peadirektoraadis äh, oleme me väga pühendunud sellele küsimusele ning see, mida teie kaitsete regionaalpoliitika valdkonnas, on väga oluline ka meie jaoks, meie töös selleks, et me saaksime edasi liikuda. Teiepoolne töö näitab, et te toetate seda, mida me teeme muuhulgas tõukefondide ja investeerimisfondide kasutamisel. meil on siin tingimused paigas ja nüüd me oleme uue programmeerimisperioodi alguses kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning me näeme juba praegu seda, et liikmesriigid oma projektides, programmides on teadlikud sellest ja me näeme, et äh, asjad muutuvad konkreetsemaks, siin me räägime sotsiaalfondist, mis puudutab regionaalarengu fondi, siis eh, ka siin on edasi eh, liigutud. me juba rääkisime sellest, et on vaja desinstitutsionaliseerimist. nii eh, et kõik, mis aitab toetada konventsiooni ratifitseerimist ja selle ellurakendamist, siis see aitab meid meie töös ja ähm, tõesti need märgused, mis te tegite siin ka protokolli ratifitseerimise kohta, tõesti on vajalikud, aga siin on veel päris palju juriidilisi aspekte vaja läbi vaadata nii et ma ei saa veel äh, täpsemat infot siin anda, aga pean ütlema, et arutelud on päris äh, äh, elavad. mis veel siis? Donc voilà, j'espérais avoir à peu près tout touché comme euh, tundub, et mainisingi need kõige olulisemad. aga jah, see desinstitutsionaliseerimine. ja ma loodan, jah, ma näen, et raportöör mainib seda, see on väga hea, sest et see on äh, tööhõivekomisjoni jaoks samuti väga tähtis teema mul oli vist veel midagi, aga tundub, et ei, siiski vabandan, et äh, natuke segaselt täna rääkisin, aga tulin just nõukogust. Äh, aitäh, vabandan veel kord, et äh, vaband-, et hääldasin teie nime valesti. härra Van Nistelrooy. kui lubate, siis üks kommentaar, ma mul on siin vastuväiteid, sellepärast et äh, Holland ei ole alla kirjutanud sellele ÜRO konventsioonile. praegusel hetkel seda arutatakse ja on need, kes tõesti soovivad, et avaldataks survet sellele ratifitseerimisele. ma arvan, et oleks mõistlik äh, siin vaadata ka punkti kuus meie resolutsioonis kus öeldakse, et fonde tuleks kasutada selleks, et teenuseid deinstitutsionaliseerida. ma arvan, et see on hea, see on õige. aga tuleks ka täpselt selgitada, milliseid fonde siin mõeldakse. sotsiaalfond ilmselgelt ja samamoodi peaks äkki ütlema, et paljud need küsimused on liikmesriikide sotsiaalpoliitika osa. nii et äkki me peaksime seda täpsustama. et me ootusi liiga suureks ei ajaks. sest see deinstitutsionaliseerimine on protsess, mida viiakse läbi kogu Euroopas igal pool, kus on spetsiifilised institutsioonid, mis pakuvad teenuseid puuetega inimestele ja et neid teenuseid tuleb detsentraliseerida ja need poliitikad on siis ainult osaliselt seotud meie fondidega, nii et äkki saame selle teksti veel üle vaadata. jah, ma olen veendunud, et teil tekib võimalus teha muudatusettepanek sellele ja seda kuni kahekümne teiseks veebruariks, siis, siis on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja proua Kreel, palun veel. jah, suur tänu Äh, aktiivse kaastöö eest, äh, ma annan teie märkused edasi proua Hetile, see, mida ütles Lambert. see, mis lõikes üks ja see, et viidatakse artiklile seitse ja äh, üheksakümmend kuus, siin on täiesti selge, milline on kohaldusala, tegemist on Regionaalarengu Komisjoni arvamusega, sellepärast on täiesti selge, et me ei saa liikmesriikide sotsiaalpoliitikasse sekkuda. Nemad kohe kindlasti annavad palju suurema panuse tööle inimestega, see on ju täiesti selge, et see on lihtsalt ainult selle raames, mida meil on võimalik tõukefondide raames teha. aga nagu öeldud, kõikidel on võimalus teha muudatusettepanekuid ja suur-suur tänu koost-, kaastöö eest! Thank you, thank you very much uh,, we uh, finalize. aitäh! sellega on arutelu selle päevakorrapunkti üle ammendunud ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde nimelt komisjon võttis vastu delegeeritud õigusakti vastavalt äh, artiklile sada kakskümmend kaks lõige kaks, millega pannakse paika see ähm, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda? Äh, meile kahekümne üheksandal jaanuaril äh, esitati see arvamus ja esimesel veebruaril saite te kõik esimesel veebruaril ja teate, milline on menetlus, parlament võib esitada vastuväite delegeeritud õigusaktile kahe kuu jooksul sellest kuupäevast, millal teda teavitati, selleks on vaja vastu võtta resolutsiooni ettepanek, mille võtab vastu valdkonnakomisjon ja paneb paika siis ka põhjused vastavalt, millele siis vastuväide esitatakse, seda siis vastavalt kodukorra artiklile sada viis komis-, vastutav valdkonnakomisjon võib äh, lisaaega paluda, kui komisjon mitte midagi ei tee, siis kahe kuu pärast kuulutatakse delegeeritud õigusakt kehtivaks. annan sõna komisjonile, härra Dirk Peeters seletab täpselt selle delegeeritud äh, õigusakti eesmärgi ja kohaldumisala ja siis meie otsustame, mida teha edasi. härra Peeters, teil on sõna, palun. Of... aitäh, selle delegeeritud õigusakti eesmärgiks on see, et me saaksime teha ülekandeid äh, liikmesriikide ja institutsioonide eelarvete vahel, me oleme liikmesriikidega seda küsimust mitmeid kordi arutanud ja probleem on selles, et liikmesriigid eelkõige vastutavad äh, vigade ennetamise, leidmise ja parandamise eest ja peavad tagasi nõudma makseid, mida on tehtud õigustamatult kasusaajatele. kui neil see ei õnnestu, siis nad esitavad taotluse et eh, need vahendid tuleksid Euroopa Liidu eelarvest eh, juhul, kui eh, liikmesriik ise ei ole käitunud hooletult või vigu teinud. ja selle delegeeritud õigusaktiga siis tehaksegi selline ettepanek, mille puhul siis, kui komisjon teatud tähtaja raames mitte midagi ette ei võta, siis need vahendid lähevad maha Euroopa Liidu eelarvest delegeeritud õigusakt paneb paika ka kriteeriumid, kuidas hinnata seda, kas liikmesriik äh, on tõesti kohusetundlikult oma äh, kohustusi täitnud ja kui see on nii, siis komisjon ikka veel saab äh, hinnata veel kord üle, kas liikmesriik on tõesti oma kohustust kinni pidanud ja peale selle kaetakse selle delegeeritud õigusakti projektiga ära ka see, et liikmesriigid võivad otsustada, et nad ei soovi neid vahendeid saa-, nõuda Euroopa Liidu eelarvest, kui summa on alla kahesaja viiekümne euro. operatiivsete programmide puhul liikmesriigid otsustavad ise, kas nad koostööprogrammis osalevad ja nad saavad teha siis ka otsuse, et nad ei soovi neid summasid tagasi nõuda. aitäh! aitäh, kallid kolleegid, kas te soovite seda kommenteerida, seda õigusakti või midagi muud, menetlust, härra Van Nistelrooy? okei okay,, we take the information um... aitäh selle informatsiooni eest ma arvan, et oleks huvitav seda arutada koordinaatoritega, sest me oleme selle küsimuse nüüd siia saanud. peame oma komisjoni sekretäriaadi töötajatega rääkima ka taustast, nii et äkki, ja nendega me kohtume minuti kahe pärast, nii et äkki arutaks seda seal. on veel kommentaare? no. ei ole? siis on meil siin need äh, võimalused küll olemas, aga mina siiski komisjoni esimehena teeksin ettepaneku, et me ei nõuaks kahe kuu pikkuse protesti esitamise tähtaja pikendamist, kas te olete sellega nõus? ja siis ütleme, et kahekümne kolmandal veebruaril on tähtaeg kõikidele liikmetele, et nad sekretäriaadile saaksid äh, siis esitada oma resolutsiooni ettepaneku eelnõu selleks, et äh, vastutada seda delegeeritud õigusakti. ma saan aru, et see on sobiv nii et see on siis meie otsus, äh, mis puudutab delegeeritud õigusakti. me ei palu pikendust ja meil on tähtaeg protesti esitamiseks. sellega lõpetame selle koosoleku avaliku osa ma palun, et kõik, kes ei ole kutsutud koordinaatorite koosolekul äh, lahkuda koosoleku raamist ja me jät-, saalist ja me jätkame siis äh, koordinaatoritega, aitäh teile!